der präsident! jätkame istungiga. eilse istungi protokoll ja vastuvõetud tekstid on äh, kättesaadavad, kas on vastuväiteid neile? Äh, vähemalt ei paista rahvapartei taotluse saime, kus Darius Rossati proua Suitsa asemel Euroopa Liidu äh,